mu daamid ja härrad, enne kui me eh, läheme madalmaade eesistumisaegse programmi juurde, on mul tegemist, vaja teha tegemist kodukorda puudutava küsimusega. Te olete teavitatud sellest, et esimeste konverents otsustas, et eh, siseasjade ja kodanikevabaduste komisjon